hommikul kuni kella üheni ning siis on pealelõunane ning õhtune sessioon. päevakord on olemas nii paberil, paberil kui internetis, aitäh külastajatele ning ma arvan, et see on minu viimane ööplenaar siin, nii et lõpetame tänaseks koosoleku